Colleghi, diamo inizio ai lavori. Potrei chiamarvi per nome. kallid kolleegid, alustame tööd. mul on hea meel äh, alustada selle sessiooniga, mis on pühendatud Vahemere Liidule ja Äh, see on mõeldud ettevalmistusena meie kolleegi Vincent Bajoni äh, hääletusele täiskogul ja kohtumisel, mis toimub Barcelonas seitsmendal juunil. umbes aasta tagasi sai Euroopa Parlament äh, Napolitano raporti pealkirjaga Vahemere liit. nüüd uues parlamendi koosseisus me samuti kujundame välja oma poliitilisi seisukohti ja ma ei pea teile ilmselt meelde tuletama, et Euroopa Liit on huvitatud Vahemere piirkonna arengust ja eh, meil on ühine ajalugu Vahemere ümbruse riikidega, me tahame ehitada ühiselt rahu ja julgeolekut, mis tuleks kasuks kõikidele kodanikele, kes elavad Vahemere Liidus. meie ees on aga keerukad mitmesugused väljakutsed ja seepärast on tarvis pragmaatilist lähenemist. ja meie kolleeg härra Pejon soovib keskenduda kahele asjale, institutsionaalsed aspektid ja teiseks äh, investeeringute finantseerimisprojektid. institutsionaalses raamistikus äh, peasekretäri kandidaat ei saanud äh, siia tulla, aga ta ütles, et on täiesti valmis tulevikus meie komisjonis esinema ja me võtsime ühendust äh, Prantsuse, Hispaania, Egiptuse ühiseesistujaga toimus mitteametlik kohtumine institutsionaalsetes küsimustes Beirutis, mis äh, puudutab investeeringute finantseerimise projekti, siis äh, siin on meil kaks inimest, väga kõrgelt tasemelt, kes võtsid meie küllakutse vastu ilma igasuguse kõhkluseta. Euroopa Investeerimispanga äh, asepresident Philippe Fontaine ja härra Richard Weber Euroopa Komisjonist äh, asepeadirektor. meil on hea meel, et te täna meiega olete ja ma äh, paluksin, et te kõnes piirduksite viieteistkümne minutiga. suur tänu teie kutse eest, suur tänu teie äh, raportööri eest, et ta selle välja pakkus. ma tänan teid tõesti südamest, sest ma arvan, et kahe tuhande kümnes aasta on Euroopa Investeerimispanga jaoks äh, eriline võimalus tulla teie ette ja rääkida oma välistegevusest, tegevusest väljaspool Euroopa Liitu. ja praegusel hetkel Michel Consu esitab eh, raporti, eh, mil parlamendile, komisjonile ja nõukogule su-, siis Euroopa Liidu solidaarsuse ja ülejäänud maailma eh, solidaarsuse suurendam-, suurendamisest ja küsimus, mis puudutab siis Vahemere Liitu, on väga prioriteetne küsimus ning ma alusin, alustaksin väga lihtsatest arvudest. viimase seitsme aasta jooksul on äh, Euroopa Investeerimispank finantseerinud kümne miljardi euro eest erinevaid tegevusi see tähendab seda, on esimene arengupank eh, Vahemere lõuna ja idaosas eh, kogu maailmas, vähemalt eh, kahe tuhande üheksandal aastal. ning me sel nädalal korraldame pressikonverentsi selles valdkonnas. ma võin teile juba ennetavalt öelda, et meie tegevus on olnud rekordiliselt suur. me oleme ületanud ühe koma kuue miljardi piiri, mis puudutas siis äh, Vahemere maade finantseerimist, võttes nüüd arvesse teie poolt esitatud küsimusi ja seda, kuidas Euroopa Investeerimispank saab tegutseda äh, selleks, et finantsiliselt toetada äh, Vahemere Liitu ja kuidas on võimalik institutsionaalselt aidata nüüd, mis puudutab finantsküsimusi, siis äh, me toetame sektori, Euroopa äh, Vahemere sektoriaalseid printsiipe. möödunud aastal investeerisime ühe koma kuue miljardi eest ning äh, kaheksakümmend protsenti on neist Vahemere Liidu prioriteetide jaoks mõeldud. nii et isegi kui tegevus on üsnagi noor, oleme äh, Eh, suutnud eh, oma finantseeringu ümber eh, juhatada selleks, et prioriteetidele paremini vastu tulla. samuti on finantskoordineerimine väga oluline. kolm neist prioriteetidest kattuvad siis selliste prioriteetidega nagu Vahemere reostuse vastu võitlemine meie jaoks on väga oluline see küsimus nagu ka Euroopa Komisjoni jaoks, kellega teeme koostööd. teine küsimus, mille osas ehm, ministrid palusid erilist aktiivsust, teiseks päikeseenergia ärakasutamine ning kolmas küsimus, mida soovime koordineerida Euroopa Komisjoniga, on siis eh, eh, maantee ja mereteede eh, pare-, ühenduse parandamine. Need kolm prioriteeti võivad kindlasti Need on kindlasti väga olulised, kuid see, me sellega ei piirdu. me üritame ära kasutada kõik olemasolevad finantsinstrumendid, eh, näiteks eh, garantiid, laenud, niisamuti ka kapitaliosalus VKE-des. oleme esimene abivõimalus VKE-dele enne investeerimisfonde. üritame äh, suurendada avaliku ja erasektori partnerlust ja globaalsemalt veel üritame Hispaania, Itaalia initsiatiivi toetada VKE-de abistamise osas ja äh, alates järgmisest aprillist üritame äh, käivitada esimese uurimuse finantseerimisvajaduste kohta äh, Vahemere lõunaosas see puudutab siis äh, Mašrevi riike ja vaatame konkreetselt seda, mida oleks võimalik ära teha. see, äh, selle äh, tulemused võivad olla väga üllatavad nende jaoks, kes seda piirkonda vähe tunnevad. kahekümne kolmandal detsembril oli mul au Ramallas avada programm, mis puudutas siis VKE-de toetamist, kes tegelevad uute tehnoloogiatega. seda tegevust ei ole piisavalt valgustatud ülejäänud maailmas. tehnoloogia küsimus on väga oluline, me korraldame selle Tuneesias märtsi keskpaigas konkurentsi küsimustes ja üritame kõiki algatatud initsiatiive toetada. üks olulisemaid küsimusi, mis esitatakse, on institutsionaalses plaanis, et kuidas eh, oleks võimalik säilitada eh, toetust Vahemere, Vahemere piirkonnas oleme eh, tegutsenud selles valdkonnas kahe tuhande teisest aastast alates. see eh, on muidugi, tegutseme meie õiguslikes piirides ja võimaluste raames. me oleme loonud kõikvõimalikud instu-, inst-, instantsid eh, selleks luua Vahemere Arengupank, see tähendab seda, et me teeme koostööd kodanikuühiskonnaga, korraldame konverentsi, millest, nagu sellise, millest ma just rääkisin. me toome kokku erinevate riikide esindajad. ja see puudutab näiteks FEMIP-i komisjoni, mille, mis kohtub Luksemburgis paar-kolm korda aastas ja sedasama peaks tegema ka arengu Vahemere Arengupank, järgmine kohtumine toimub äh, Brüsselis näiteks kaheksateistkümnendal mail ning äh, finantsministrid on kõik sinna kutsutud. see partnerlus toimub Vahemere riikidega, kuid see toimub ka teiste finantsinstitutsioonidega, kelle eesmärk on seal piirkonnas tegutseda. näiteks üheksandal oktoobril Marseilles äh, avati uus Ehm, innovaatiline institutsioon. see paneb koostööle Maailmapanga kuus riiki, Euroopa Investeerimispanga, kuus, viis Vahemere riiki, kuues Prantsusmaa, ühesõnaga selleks, et et me ei dubleeriks teineteise tegevust ja et me too-, me töötaks transpordi ja teistes prioriteetsetes valdkondades käsikäes. me loodame äh, et äh, pärast selle raporti koostamist äh, te soovite, et mindaks veelgi kaugemale ja et eksperdid äh, tegeleks muudegi küsimustega, et näiteks meie koordineerimisvajadustele vastu tulla. seda tuleb teha käsikäes Euroopa Komisjoniga, et Euroopa kohalolek oleks võimalikult nähtav ja et võimalikult vähe raisatakse aega igasuguste ähm,, igasuguste bürokraatlike küsimuste peale. loodetavasti eh, raport annab eh, meile pisut eh, laiema mandaadi ja ma ei saa institutsioonidest rääkida ilma, et ma räägiks Nicolas Sarkozy initsiatiivist, ta nimelt lasi kokku kutsuda komisjoni, kus ta ise osaleb seal osales eh, siis eh, ühe endise Prantsuse hoiukassa esimees, nimelt räägib, tegeleb see sellega, millised eh, oleks võimalused aitamaks Vahemere Liidu edasi areneda, esimene kohtumine toimub märtsi keskpaigas ja siis on selgem, millised selle komisjoni perspektiivid on. kuid eesmärgiks oleks seitsmendal juunil vähemalt vaheraport esitada nii et ma äh, nüüd väga lühidalt oli see ülevaade meie tegevusest, olen valmis küsimustele vastama. suur tänu, suurepärane. ja härra Weber, teil on sõna. Merci, monsieur le president, monsieur. suur tänu teile, daamid ja härrad. kõigepealt lubage tänada selle eest, et te mind sellele huvitavale strateegilisele arutelule kutsusite. ma eh, loodan et ehm, Vahemere Liidu sekretäriaat hakkab varsti toimima, ma tuleksin tagasi selle juurde, mida ütles härra Fontaine. mis puudutab institutsionaalse poole pealt, siis ehm, finantseerimisküsimused on väga olulised. tihti öeldakse, et ehm, Vahemere Liit Eh, on lisand eh, meie naabruspoliitikale, partnerluspoliitikale, et see on väga kompleksne ja samas mitte väga eh, ühtlane ja nii edasi. ma arvan, et tegelikult kõik meie, need võimalused täiendavad teineteist. me oleme kõik Barcelona protsessi osalised. enne oli mm, tegu Euroopa Vahemere protokolliga, kuid praegusel hetkel on tegu siiski Barcelona protsessiga me arendame edasi äh, seda ideed, kahe tuhande viiendal aastal pandi paika viie aasta plaan. ja pärast seda hakkasime tegutsema naabruspoliitika valdkonnas, mille eesmärgiks oli süvendada Barcelona protsessi raames tehtud. siin esitati ka uusi ideid regionaalne lähenemine tähendab samas, et me tegutseme ikkagi riigi kaupa ja Yeah äh, Ehm, kokkuvõttes on Vahemere liit ju nagu nukumaja mõnes mõttes. kuid samas me peame siiski ütlema, et tegu on väga laia regiooniga. Ehm, Vahemere liit hõlmab neljakümmend nelja riiki ja samas meie ehm, naabruspoliitika kolmkümmend seitset riigi. me peame loomulikult kasutusele võtma naabrusinstrumendi, kuid samas me peame võtma ka ühinemiseelsed abid, sest äh, on selliseid riike, kes äh, kuuluvad Vahemere Liitu, kes äh, vastavad liitumiseelsetele tingimustele. siin peaks mõtlema näiteks Türgi peale. ja mõnikord äh, on äh, tegu riikidega, mis ei ole otseselt Vahemere ääres, nagu Mauritaania. ühesõnaga, nii-öelda projektide finantseerimine, äh, võttes aluseks Euroopa vaatenurga, on palju laiem kui see, mida võiks alguses arvata nüüd, mis puudutab institutsionaalset, poliitilist ja õiguslikku aspekti ja ka finantsaspekti, siis eh, tegelikult on tegu teineteise täiendavad, endast täiendava tegevusega. Eh, sest Vahemere Liidu prioriteedid on eh, meie lõunanaabrus prioriteetidega selge on see, et mis puudutab finantsküsimusi, siis äh, naabrus, lähinaabrusinstrument on, naabrusinstrumendid on väga olulised. nagu siin on öeldud, Euroopa Investeerimispank on endale väga suure rolli võtnud ja te teate, et meil on äh, seitsmeks aastaks määratud kaksteist miljardit eurot äh, ja kaheksa miljardit sellest on mõeldud Vahemere riikide jaoks. ma tahaksin teile meenutada, et et üks osa finantseerimismeetoditest võiks tulla liitumiseelsest abist, kuna mõned riigid on selgelt Euroopa huvidega ja need riigid saaksid tegutseda meie ühinemiseelse abi raames. Euroopa finantseerimisvahendid, mida võiks kasutada ära Vahemere Liidu prioriteetide jaoks, meil prioriteedid langevad kokku naabruspoliitika instrumentidega ühesõnaga, finantsvõimalused on olemas, kas nad on piisavad, kindlasti mitte. meie ees seisavad väga suured väljakutsed ning nende riikide vastuvõtuvõimalus on tihti ebapiisav. ma arvan, et ei pea olema väga nutikas täheldamaks seda, et äh, et äh, vajakajäämised, eriti infrastruktuuri osas, on väga suured. nii et vajadused, probleemid on väga suured, need on ka välja toodud keskkondlikes küsimustes, näiteks keskkonnaküsimustes ja reostuse vastase võitlemises ja nii edasi. praegusel hetkel on vaja leida võimalused ja vahendid, et keskenduda Vahemere Liidu prioriteetide ja, äh, jaoks ning samuti tuleb veel ka lisavahendite peale mõelda see tähendab seda, et meil on vaja väga äh, põhjalikku finantseerimispoliitikat ajada. loodetavasti on äh, Barcelonas äh, toimuv kohtumine selles osas otsustava tähendusega. me peaksime leidma nii-öelda kontrollipunkti selles osas, mida konkreetselt tegema hakatakse. institutsionaalne abi on väga oluline, kuid kui nüüd konkreetsemaks minna, siis on see veelgi parem meil on vaja nüüd konkreetseid äh, projekte, mida edasi arendada eh, lisafinantsvahenditega, mis tulevad ühest küljest Euroopast, kuid samas ka riikide kahepoolsetest suhetest. samuti tuleb äh, mobiliseerida ka erasektor selge on see, et selleks, et mobiliseerida vahendid tohutu kallide infrastruktuuri teie jaoks on vaja kaasata erasektor, meil on vaja riigipoolset panust ja avaliku sektori poolset panust ja samuti tuleb eh, teha kõik selleks, et eh, toimivad eh, vahendid kasutusele võtta, toimivad projektid luua ja selleks on muidugi vaja kaasata avalik sektor ja erasektor siin eh, sõeluures ei tuleks rääkida mitte ainult äh, investeerimispangast, vaid ka, ka teistest pankadest, see puudutab äh, paljusid riike, näiteks Prantsusmaad, see puudutab äh, Hispaania arenguagentuuri ja nii edasi. peame kasutusele võtma kõik olemasolevad võimalused selleks, et me saaks vastu astuda väga suurtele vajadustele ja probleemidele, mis meie ees seisavad. kuidas on võimalik midagi ära teha selleks, et finantseerimisküsimused edukalt lahendataks. esimesest staadist, staadiumist ma juba rääkisin. meil on juba praegusel hetkel väga palju ära tehtud. teiseks tuleb poliitilist toetust üles näidata, et sekretariaat Vahemere Liidust sekretär toimima hakkaks. samuti tuleks teha kõik selleks, et see, mis on paberil, jõuaks ka ellu ning kolmandaks eh, tuleb kaasata erinevad vahendid ja loomulikult ka erapangandussektor. me loodame väga kiiresti tulemusi saavutada, pole mingisugust põhjuseid, et eh, senine hilinemine eh, tulevikus samuti äh, probleemiks osutuks. kuid äh, ei tohi unustada seda, et äh, on aeg-ajalt vaidlusi, erimeelsusi, mis tekitavad probleeme ja mõnikord selle tõttu jäetakse isegi koosolekud ära. kuid ma pean ütlema seda, et meie idanaaberlus toimib ja ta küll hakkas toimima pisut hiljem, kui seda oodati. ja ma arvan, et kõik osapooled, kes tegelevad Vahemere Liiduga, vaataks, mis toimuvad, toimub idas, mis äh, puudutab Euroopa Komisjoni, siis soovitakse seal tasakaalustatud naabruspoliitikat, see on loomulik. me peame ütlema, et asjad arenevad idapiirkonnas kiiremini kui lõunas ja samas, kes võiks väita, et seal piirkonnas on probleemid väiksemad. me teame, millised probleemid on täna, me teame, millised probleemid on Kaukaasias ja veel kaugemalgi. kas need probleemid ei ole mitte sama äh, keerulised lahendada kui need, mis äh, eksisteerivad Vahemere piirkonnas? et ma lõpetaksin siis selle küsimusega ja tänan teid tähelepanu eest. Grazie molte, signor Weber Nell'ordine degli interventi il primo ad avere la parola è il relatore onorevole Payan. Merci beaucoup, Monsieur le, le, le Président, et merci euh, Monsieur Fontainevive, Monsieur Weber de. suur tänu ja suur tänu meie külaliskõnelejatele. esiteks selle eest, et nad meie kutse vastu võtsid ja siia tulid ja teiseks ka teie pühendumise eest mida oli tunda teie sõnavõttudest. Euroopa Parlamendi poolt äh, puudutaksin teie poolt tehtud järeldust, härra Weber, ja me peaksime keskenduma vajadusele, mis on globaliseerunud maailmas, nimelt me peame arendama Euroopa Liitu ka lõuna poole, selleks et luua jõukusel ja rahul põhinevat äh, piirkonda. nii et on kahju, et need inimesed, kes tegelevad institutsionaalsete elementidega selles kontekstis, ei saanud täna selle kohtumisele tulla, aga selge on see, et äh, Vahemere liit ei ole lihtne teema, aga ma usun, et märtsikuuks õnnestub meil saavutada sobiv alus, toimub muidugi juunikuine kohtumine. Euroopa Parlament soovib, et meil oleksid paigas suunised ja oleksid äh, paigas institutsionaalsed menetlused ning on veel mitmeid äh, küsimusi, mida me peame arutama, ühte nendest käsitleme praegu, rahastamine ja toetatavad projektid mul oleks paar konkreetsemat küsimust. härra Viikortas, te ütlesite, et te olete peamine investor Vahemere piirkonnas, aga kas te võiksite öelda meile, kes on teised investorid, eriti arvestades praegust olukorda, kus Euroopa investeeringud vähenevad, kuidas on Ameerika ja Pärsia lahe riikidega? Te ütlesite, et olete vastutav kuue prioriteetprojekti koordineerimise eest ning oma ettekandes jätsite selle teema natukene õhku rippuma. võib-olla võiksite anda meile ettekujutuse sellest, kui kaugele need projektid on jõudnud, missugune on ajakava, missugune on nende rahastamine ning kolmandaks ma tean, et te saite ilmselt äh, presidendilt äh, mandaadi, aga Euro-Vahemere panga kohta, kas äh, oskate samuti midagi täpsemalt öelda? mis te sellest arvate? ning neljas küsimus, ma tean, et äh, see on mure, mida kõik jagavad, ka investeeringute koha pealt, äh, missuguseid takistusi te olete märganud ja kuidas teie arvates oleks võimalik neid ületada? me teame, et äh, harta kallal on juba tehtud tööd ka kuidas konsolideerida neid investeeringuid, võib-olla te oskate anda meile oma arvamuse pankurina. härra Weber, mm, püüdes äh, lugeda natukene ridade vahelt, mida te ütlesite, ma tunnen natuke muret, Euroopa Parlamendis on mulje, et äh, rahasid ei ole Euroopa Parlament leiab, et finantspanus tuleks teha ilma, et see mõjutaks kahjulikult neid Vahemere projekte, mis on juba käimas. uutes finantsperspektiivides kuidas leida lahendust sellele, arvestades, et praegu ei ole piisavalt raha, kuidas aga leida seda kahe tuhande neljateistkümnendast aastast algavas finantsperspektiivis. ja siis, mis puudutab peasekretäriaati, võib-olla see sümbol ei olnud kõige parem, kui me räägime peasekretäreid TASO-st ja ametnikud, kes töötavad peasekretäriaadis, et need tuleks nii-öelda renatsionaliseerida. me teame, et kaks miljonit on eraldatud sekretäriaadile, kas see on piisav, mida on tehtud ja kas on kaalutud ka alternatiivseid finantseerimisallikaid? Te kirjeldasite kogu seda tausta ja me loomulikult toetame Vahemere Liidu loomise protsessi, aga kuidas saavad olema organiseeritud ja struktureeritud suhted sekretäraadi ja komisjoni vahel, võib-olla oskate vastata nendele küsimustele, palun? tänan, neli väga laiapõhjalist küsimust öelge mulle, kui ma ei suuda neile täielikult vastata. millised on ülejäänud investorite Vahemere piirkonnas? Euroopas on komisjon, Euroopa Investeerimispank, riikide valitsused ja nii edasi. ärgem unustagem, et esimene finantsallikas on immigrantide poolt saadetud äh, äh immigrantide poolt saadetud raha see on äh, nende riikide esmane sissetulekuallikas. Mm, see on eriti just tarbimiseks mõeldud raha ja see ei lähe investeeringuks. teine oluline finantseerimisallikas, mis kahe tuhande üheksandal, kümnendal aastal ilmselt langeb, need on välisinvesteeringud. kui otsesed välisinvesteeringud vähenevad, siis äh, majanduskasv samuti nõrgeneb teistes. milline, eh, kui palju raha tuleb Ameerika Ühendriikidest või Pärsia lahe riikidest? Pärsia lahe küsimus eh, kerkib pidevalt esile erinevates aruteludes. see puudutab vähem innovaatilisi, vähem eh, innovaatilisi eh, finantseeringuid me üritame koostööd teha Islami Arengupangiga, kuid see on keeruline, sest neid huvitavad pigem üsnagi suured ja luba lõppfaasis projektid. ameeriklasi huvitavad otsesed äh, välisinvesteeringud, äh, võivad olla riigipoolsed, kuid samas äh, on nad tihti väga poliitilise iseloomuga, sest välisinvesteeringuteks võib olla ka riik. kolmas need äh, kolm prioriteeti, mis äh, on seatud äh, Euroopa Komisjoniga, siis peab ütlema, et reostuse osas on suured tööd juba ära tehtud, on välja selgitatud kõige, kõige reostatumad piirkonnad ja eelkõige tuleb tegutseda näiteks sadamapiirkondades, kus tuleb rakendada keskkonnanormatiivi tegu on väga keerulise tööga, see on väga kulukas. ja lõppfaas on, jõuab kätte alles kahe tuhande kahekümnendal aastal ning riigist riiki me investeerime me rannikute puhastamisse, reostuse vastus võitlemisse, mis puudutab meretransporti ja maatransporti, siis prioriteetsed investeeringud äh, Eh, on mõeldud just nimelt eh, transpordivõrgude väljatöötamiseks Euroopa Liidus ja nüüd peaks eh, tegutsema ka teistes riikides, mis puudutab maatransporti, siis sellest me räägime täpselt seitsmendal märtsil Maroko Euroopa Liidu tippkohtumisel ja see puudutab ka Tangerist tang Vitrasse eh, viiv eh, kiirrongiliin. praegusel hetkel on eh, logistilis-, efektiivse logistilise platvormi koostamine, et näha, millised võimalused oleks transpordiküsimuste arendamiseks, samas kaitstes keskkonda ning samuti paluti mul rääkida Vahemere pangast, miks seda praegusel hetkel olemas pole ja millised võiksid olla nende lisandväärtused ja millised võiksid olla sellega seotud probleemid. lisandväärtus on põhiliselt võimalus Vahemere riikidel olla võrdses olukorras kohustuste ja õiguste osas Euroopa riikidega ja, ja samuti äh, teha koostööd, toimida kohapeal riigis, kasutades riigis kasutusel olevat valuutat, nii et põhimõtteliselt see puudutab tegelikult Vahemere riikide otsest kaasamist, miks seda seni tehtud ei ole, selleks on kaks olulist põhjust. üks puudutab lisandkulutusi peab näitama, et meie kulutused vastavad turu nõudmistele ning teine küsimus, mis on pisut erinev. me peame olema kindlad selles, et, et on olemas uued fondid uue institutsiooni jaoks. sest kui me lisame veel kulutusi, siis lisandväärtust ei teki, kuid kui me suudame leida kas äh, avalikku äh, finantseerimist või, või erafinantseerimist, siis see aitab lisandväärtust luua. ning te, äh, mis puudutab nüüd investeerimist, investeeringute deblokeerimist, vabastamist, ärgem unustagem, et need riigid eraldi on liialt väikesed selleks, et piisavalt suuri investeeringuid ligi meelitada. nii et regioneel-, riigi regionaliseerimine on väga oluline asi on keerulisem Egiptuses kui teistes riikides, see puudutab juba siseturu olukorda, kuid samas äh, regione-, regionaalne lähenemine äh, Vahemere lõunakaldale aitaks äh, kindlasti investeeringuid ligi meelitada ning teine probleem, mille on kaasa toonud finantskriis, puudutab siis valuutakursse kui me investeerime riikides, kui me ei saa kindel olla, kas eh, kohalik, eh, kohalik valuuta ei devalveeru, see võib tekitada juba, juba eh, blokaaži. ja samuti ei tohi unustada seda, et praegusel hetkel pole ükski neist riikidest suutnud oma finantssüsteemi kaasajastada. vähemalt mitte Euroopa Liiduga võrdsel tasemel ja see tähendab seda, et olemasolevad hoiused, mis on enamasti sularahas, seda ei, neid ei muudeta pikas perspektiivis kasulikeks investeeringuteks, sest ei ole olemas sellist tegijat eh, nagu Euroopa Investeeringute Pank, mis saaks muutusi aidata läbi viia nii nagu seda on üritatud teha Marokos. et, et äh, sularahahoiused muutuks konkreetseteks äh, investeeringuteks. Bien, <clears throat> monsieur le rapporteur, sur votre première question qui est... suur tänu, raportöör, mis puudutab teie esimest äh, küsimust finantsressursside kohta loomulikult me peame arutama seda vastavate finantside kontekstis, sest me oleme seotud finantsperspektiividega. ja me ei saa reeglitest kõrvale kalduda. me kõik teame, missugused summad on olemas ühinemiseelne poliitika, naabruspoliitika ja nii edasi. mis puudutab liikmesriike ja kahepoolseid agentuure, siis vastus on sama. Nad tegutsevad programmide alusel ja praegune majanduskriis on mõjutanud meid kõiki. ja me on raske leida alternatiive. pankadest rääkides, meil on Euroopa Investeerimispank ja loodetavasti mm, kursid vaadatakse üle. ja liikmesriigid järgivad seda aga loomulikult peame mõtlema rahastamisele ka teistelt mitmepoolsetelt doonoritelt, Aafrika Arengupank või teised kahepoolsed institutsioonid, KFV, vastav Hispaania agentuur. vajaduste koha pealt loomulikult me peame tegema koostööd, ühendama jõupingutused on Euroopa Investeerimispank, riikide pangad, siis on naabruspoliitika rahastamisvahend. me oleme saanud finantseerida viis miljardit investeeringuid kaheksateistkümne kuu jooksul, ühendades kõik kättesaadavad ressursid ja andes seda raha välja laenude või grantidena me kõik teame, et ressursid on piiratud, aga vajadused on tohutud. peame vaatama ka erasektorit. erasektori filosoofia on loomulikult teenida kasumit. Nad soovivad investeeringutele tagatisi ja tahavad suuri turge, kuhu investeerida. peame tagama investeeringutele ka õiguskindluse. ning on seega terve rida elemente, mis üksteist täiendavad ja mida praktikas peab arvestama. mida Euroopa Liit teeb? loomulikult on olemas, tulemas finantsperspektiivid kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, teie hakkate selle üle arutama ja eelolevatel aastatel need teemad muutuvad järjest pakilisemaks praegu ei ole kõige selle jaoks küll ideaalne aeg, aga kõike tuleb vaadata ka poliitilise tahte kontekstis, kui parlament, komisjon ja kõik teised peavad seda prioriteediks, siis äh, eelarve pädeva asutusena Euroopa Parlamendil on samuti oma roll ning äh, institutsioonid peavad äh, poliitilisi prioriteete praktikas rakendama. tahtsite teada, kas kümme miljonit on piisav? see sõltub kõik sellest, äh, kui ambitsioonikad olla ja missuguseid tegevusi hõlmata. isiklikult ma leian, et kui te soovite luua uut institutsiooni, siis on tarvis tegeleda personaliprobleemidega ja kõikide muude kaasnevate vajadustega. kui ei ole selget ideed probleemi lahendamiseks, siis tihti hakatakse looma uut struktuuri. ma ei taha öelda, et sekretäriaat ei ole vajalik, aga me peame tagama tema toimimise. selleks on tarvis minimaalset tegevuseelarvet, kui soovida finantseerida teatud projekte ja prioriteete, saab teha seda vaid ekspertteadmiste põhjal. selleks on tarvis uuringuid, need on üsna kallid, selleks on tarvis minimaalset äh, iga-aastast eelarvet, sest vastasel juhul on meil vaid äh, tühi koor ja sisu mitte mingisugust nii et äh, kui oleks minu teha, siis ma tagaksin vajalikud rahalised ressursid. enne kui me otsustame, kui suur on meie panus, on meil tarvis ettekujutust üldisemast summast. ja ma usun, et kõik asjaosalised äh, teevad oma panuse kui me tahame rõhutada sekretäriaadi poliitilist tähtsust, siis kõik peavad vähemalt minimaalselt äh, panustama. Äh, kõikidelt ei saa oodata samasugust panust, me teame, et äh, mitmed Vahemere riigid ei ole nii heal järjel ja samuti ka mitte kõik Euroopa riigid, sellega peab arvestama. aga igaüks peab tegema vähemalt mingisuguse panuse tagamaks, et äh, Vahemere liit toimib. mis puudutab töötajaid ja sekretäraadi struktuuri, siis äh, mida keerulisem see on, seda vähem tõhus ja palga koha pealt tuleb maksta sarnase töö eest äh, sarnast äh, tasu, saavutamaks õiget õhkkonda ja ei tohi äh, tekitada olukorda, kus näiteks mõned saavad igakuiselt korralikult oma palka kätte, teised peavad ootama raha liikmesriikidelt, kes neid on lähetanud nii et sekretäriaat jah, äh, operatiivsekretäriaat jah, kui võimalik ja kui me tahame, et äh, see toimiks, siis peab eraldama ka vajalikud rahalised ressursid, aitäh. Euh, suur tänu, härra Weber. ma unustasin vastata viimasele küsimusele mis puudutab tööjaotust sekretäriaadi ja komisjoni vahel, siis minu jaoks on asi selge. kui me soovime koostööd teha edukalt, siis sekretäriaad asub Barcelonas, komisjon on Brüsselis. see tähendab seda, et komisjonist peab keegi käima Barcelonas, viibima seal tihti ja samuti oleks vaja äh, poliitilist eksperti, kes äh, sellega äh, tegeleks. minu isiklik arvamus on selline, on, et minu meelest asjaga peaks tegelema üks vastutav isik. Bene, apriamo allora lo spazio per le domande. Volevo iniziare con una mia nüüd siis alustame aruteluga. kõigepealt on minu enda poolt üks väike märkus ja see puudutab kliima soojenemist. nimelt, millised võivad olla kliima soojenemise tagajärjed Vahemere piirkonna jaoks? see ongi esimene küsimus, mille mina esitasin. selge see, et neid küsimusi tuleb veel, ma kõigepealt härra Penseera, palun. kui kaua ma võin sõna saada? viis minutit on teil aega selge. minu poolt mõned märkused Vahemere piirkonna kohta. ja meie külalised võivad siis küsimustele vastata ja võivad ka mitte vastata. meile pakuti välja mõned suunad, mida mööda edasi liikuda mulle tundub, et üldjoontes on kahepoolsete majandussuhete osas ka edu saavutatud, aga paljud äh, riigid Vahemere piirkonnas, vaatamata sellele, et nende majanduse näitajad on olnud päris head, on äh, siiski saavutanud suhteliselt vähe. mul on jäänud selline mulje, et paljud riigid Vahemere piirkonnas seisavad silmitsi raskustega ja et teised riigid on justkui neile teed näitamas. aga me peame vaatama, millised on need probleemid ja lõpetama keskendumise Barcelona protsessile. sealt on juba aastakümneid mööda läinud. paljud protsessid on olnud ka puudulikud ja praegu ei oskagi öelda, kust tuleks edasi hakata minema näiteks mis puudutab Lähis-Ida, Liibanoni, Alžeeria ja Maroko vahelist külma sõda, kõik sellised sündmused mõjutavad protsessi tervikuna. ja ka riigid on väga erinevatel seisukohtadel. Te rääkisite vajadusest regionaliseerimise järele. no tõsi, mõnes piirkonnas on edusamme tehtud, aga tuleb tunnistada, et minu meelest ei ole keegi üritanud mingisugust koostööd tagada. probleemiks on see, et kõik need riigid, sealhulgas ka Euroopa riigid, peavad tagama vähemalt minimaalse stabiilsuse ja arengu. veel tuleb silmas pidada seda, et me peame läbirääkimisi nende riikidega eraldi ja see tegelikult seab Euroopa Liidu halva, kehvemasse olukorda. kogu süsteem on paigast väljas, sageli sealsed riigid väidavad, et Euroopa riigid omakorda kasutavad ära selliseid kahepoolseid kokkuleppeid ja see veelgi enam pärsib majanduslikku integratsiooni nendes riikides. me peame selle üle järele mõtlema. samuti on probleeme Ida-Euroopa piirkonnas, ka need probleemid on tähtsad. aga viimastel aastatel on mulle jäänud selline mulje, et Euroopa tervikuna on oma huvi fookuse rohkem Balkani riikidele, Ida-Euroopa riikidele suunanud ja mitte niivõrd Vahemere piirkonnale ja veel üks märkus minu poolt. nimelt Euroopa on nende riikide osas keskendunud peamiselt kahele teemale. esiteks äh, fundamentalismiga seonduv ja teiseks rändega seonduv. me oleme pakkunud tehnilist abi nendele riikidele ja kõik see, mida me oleme tõesti teinud, on juba läbi proovitud Ida-Euroopas ja Balkani riikides, aga mingil põhjusel Vahemere piirkonnas need meetodid ei toimi. Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole eriti huvitatud asjast. samuti puuduvad vajalikul määral rahalised vahendid, et parandada arengut. ma tahan rõhutada seda, et me peame olema ettevaatlikud on võimalik, et äh, meie tegevus toob kaasa negatiivseid tagajärgi kõikide nende riikide jaoks, need tagajärjed võivad olla väga tõsised. juba Mauritaanias eelmisel nädalal ma viitasin sellele. selliste üksikute eraklike sekkumispüüdluste asemel peaks meil olema selline ühine vastupidav majanduslik lähenemine, aitäh! tänan. mul on väga hea meel, et te täna siin olete ja räägime Euroopa Liidu jaoks nii olulisest piirkonnast, nagu seda on Vahemere piirkond. mina olen ju ise Vahemerest pärit, olen hispaanlane. ma ei pea seda ilmselt rõhutama. ma räägin väga lühidalt, äh, sest mul on tunne, et siin on juba väga palju ära öeldud. kuid ma sooviksin esitada põhimõtteliselt kaks küsimust sekretäriaadi küsimus, millest siin juba räägitud on. millised probleemid teie meelest võimalik lahendada, millised kasud võib kaasa tuua see sekretäriaat, mille loomine on äh, nii kaua aega võtnud? härra Veeber, ühel hetkel te ütlesite, et on, et see on tõesti vajalik, kuid mina äh, olen täheldanud ka eh, täheldanud teatud skeptitsismi selles osas, et kas see hakkab efektiivselt toimima. ma sooviksin, et te räägiksite pisut vajadusest sekretäriaat luua. teiseks, härra Fontaine rääkis vajadusest regiooni, regionaalset lähenemist suurendada Euroopa lõunaosa ja, ja Vahemere lõunaosa vahel. selline äh, koostöö on oluline, aeg-ajalt tekitab see skeptitsismi, kui räägitakse suurtest äh, projektidest, nagu oleks Vahemeri mingisugune suur kiirtee. mina sooviksin teada, kuidas oleks võimalik panustada sellesse, et äh, selline koostöö osutuks võimalik ja mitte mingisugu, võimalikuks ja mitte unistuseks. La collega Benarab suur tänu ja nüüd proua Mederap, palun. suur tänu. tõesti, me seisame silmitsi majandusliku ja ökoloogilise kriisiga. üheks väljakutseks Euro-Vahemere piirkonna jaoks on just nimelt see, kuidas leida võimalus kasutada rohkem taastuvenergiaallikaid meil on juba läbi viidud uuring selle kohta, milline on nende elanike tervis, kes elavad tuumajaamade lähedal. ja uuringu tulemused on tõesti sellised, et nad viitavad sellele, et tuumaenergia ei kuulu taastuvenergia alla ja kujutab endast ohtu inimeste tervisele. tuumaenergiat on võimalik kasutada ära ka sõjalistel eesmärkidel ja kui me vaatame olukorda Iraanis, siis me teame, et Iraan ei ole sarnaselt Iisraeliga allkirjastanud tuumarelvade leviku tõkestamise lepet. ja ma olen seisukohal, et me peame leidma alternatiivse lahenduse küsimus on selles, kas meil õnnestub Euro-Vahemere piirkond täielikult vabastada tuumajõujaamades ja tuumaenergia kasutamisest. kui me vaatame seda, millise seisukoha on võtnud Prantsusmaa valitsus ja ka teised piirkonnad, siis on võimalik, et lõppkokkuvõttes on meil lademetes tuumajäätmeid, lõpuks on meie lapsed need, kes näitavad meie peale näpuga ja süüdistavad meid, aga siis on juba liiga hilja midagi ette võtta ehk et me peame jätma tuumaenergiaallikad sinnapaika. millised on võimalused taastuvenergia kasutamiseks ja milliseid projekte on selleks ette nähtud Vahemere Liidu tegevuse raames? aitäh! Äh, kolleeg Dessarnes, palun! suur tänu! tagasi energeetika juurde, aga mõneti teise nurga alt ma nimelt leian, et lõunapiirkonna riikidel peaks olema ühine veemajandus. see on väga oluline. ja poliitilisest vaatenurgast vaadatuna ma leian, et kõik veemajandusega seonduv on oluline, see on eluliselt tähtis. ja minu küsimus on järgmine. operatsioon Desert Tech mitusada miljardit eurot, kui ma ei eksi, siis nelisada miljardit eurot on ette määratud kümnete tuhandete päikesepaneelide jaoks Sahara kõrbes. taaskord tegemist on minu meelest tõsise poliitilise teemaga. küsimus on muidugi ka rahastamises ja küsimus on selles, kas me suudame leida investoreid kas Euroopa investorid hakkavad seda projekti toetama, eesmärgiks on toe, on toota seal piirkonnas ener-, energiat ja siis see energia kuidagi tuua Euroopasse, et meie, eurooplased, saaksime sellest kasu, või hakkame me kusagilt mujalt neid investeeringuid otsima? ja võib-olla me peaks olema nii egotsentrilised, et ka riigid Vahemere piirkonnas saaksid kasu nendest ettevõtmistest, enne kui energia hakkab liikuma Euroopasse, kõigepealt see läheks just Vahemere riikidesse. aitäh ja nüüd kolleeg Tšenako. siis saab uuesti sõna härra Peon. suur tänu, härra esimees. ma kuulasin huviga seda, mis siin kõlas. kuulasin huviga nii ettekandeid kui ka kommentaare selle kohta, mis võiks siis kaasneda Vahemere piirkonna jaoks, mis, mida positiivset, mida negatiivset. oluline on see, et me peame omama mingisugust hindamist juba käimasolevate ja toimunud programmide tulemuste kohta. peame vaatama, kas need programmid on olnud edukad või on nad läbi kukkunud. peame vaatama, kas programme koostatakse selleks, et raha läheks tagasi suurettevõtetesse, kes neid suuri projekte ellu viivad või lähevad need positiivsed tulemid Euroopa riikide vahel jagamisele või on programmide eesmärk ikkagi tõesti toetada abivajavaid riike ja kas me, kas me tõesti abistame riike? ja kuivõrd me kaasame kodanikke endid oma ettevõtmistesse. härra esimees, mulle on jäänud järgmine mulje. nimelt, toetus riikidele, mis pärineb Euroopa Liidust, peab tuginema erinevatele klauslitele ja tingimustele. minul on jäänud selline mulje. ja eeltingimusteks on see, et nende riikide valitsused, kellele üritatakse abi anda, ei tohi osaleda narkokaubanduses, peavad ju-, juhinduma demokraatlikest väärtustest ja tegelikult peame arvestama, et islamimaailmas on olukord veidi teistsugune. selle piirkonna riikides, võtame näiteks Egiptuse, nelisada kolmkümmend kuus neljasaja kolmekümne kuuest kõrgharidusasutusest ainult kolmkümmend on rahastatud islamistlike institutsioonide poolt. kas meil tõesti õnnestub survestada neid riike liikuma demokraatia suunas, kas see on see meile huvipakkuv või ei huvita see meid üldse ja kas meid huvitab ainult äritegevus ja majanduslik sekkumine, aitäh? Chiedo al relatore see pöördun siinkohal raportööri poole. kas raportöör soovib kohe sõna võtta või alles pärast seda, kui ekspert on sõna saanud? pärast eksperte, selge. C'est par la dernière question ou la dernière remarque, nous sortons de, de 18 mois d'évaluation. Donc vous... Suur tänu. Tuleksin tagasi viimase märkuse juurde. Pooleteise aasta jooksul on meil hindamisi läbi viidud ja need hindamised on kõik läbi viidud komisjoni valvsa pilgu all. kõik nüansid, kogu info on teie ees olemas ja teil on võimalik selle põhjal langetada oma poliitiline otsus ja anda meile edasi kogu see info, mida te tahate meile edastada, nii et kõik on teie ees ju olemas. teiseks, regionaliseerimine. ma ise viitasin sellele hetk tagasi ja viitasin ka lõunapiirkonna koostööle minu meelest on see äärmiselt oluline meie projektide jaoks. see on midagi väga eripärast, kui ma nii võin öelda. tõesti, Egiptus oli ju see, kes esimesena ühe tsemenditehase Alžeerias rajas. tuneeslased on need, kes ekspordivad Marokosse ja kes üritavad muuhulgas eksportida ka oma teadmisi, finantsalaseid teadmisi Alžeeriasse kui me vaatame Ramallat ja Jeruusalemmi, siis võib tõdeda, et nad teevad koostööd vähemalt elektrienergia vallas. kui me vaatame Palestiina ametivõime, Iisraeli ametivõime, siis nendega olen ma pidanud samasisulisi läbirääkimisi ja tundub, et oleks tõesti võimalik teostada suuremahulisi infrastruktuuriprojekte, samuti tehnoloogiaprojekte. siis tõsteti küsimus energeetika ja kliimamuutuste kohta. selleks, et anda teile aimu meie lähenemisest, võin öelda, et tegemist on kõige olulisema teemaga keskpika, keskmises kaks miljardit äh, eurot on Euroopa Investeerimispank selleks ette näinud ja kõik need kaks miljonit eurot peaksid minema kliima soojenemise vastasele võitlusele ja vastavate muudatuste sisseviimisele energiasektoris. see on meie soov, see on see, mida me sooviksime näha lõpptulemusena, aga teie olete need, kes selle otsuse langetavad küsimus ei ole selles, et meie hakkame siin valima ühe või teise tehnoloogia vahel. ma ei hakka siin peatuma pikalt äh, julgeoleku, turvaküsimustel, julgeoleku ja ohutuse teemal, tuumaenergia osas. mis puudutab äh, võimalikku tuumajõujaama ehitamise toetamist Alžeerias võin öelda, et Euroopa energiapoliitika on selline, et liikmesriigid on need, kes langetavad sellised otsused ja miks me peaksime lõunariikidelt need võimalused ära võtma, kui me lubame sellist tegutsemist Euroopas Euroopa Investeerimispangas oleme me omaks võtnud samasuguse lähenemise. liikmesriikide otsustada on see, millist elektri, elektrienergia liiki varianti ta soovib näha see on riikide enda otsustada. me oleme muidugi paika pannud väga ambitsioonikad eesmärgid. ja proua, teie rääkisite Desert Techist. tegemist on väga pikaajalise projektiga. tegemist on Vahemere piirkonna päikeseenergia projektiga, see peaks hõlmama kogu Vahemere piirkonna. ja kõik Desert Techi osapooled olen ma kutsunud Luksemburgi me ei taha vastandada ühte energialiiki teisele. juttu oli ka veest ja veemajandusest. aga tagasi päikesepaneelide juurde. päikesepaneel, päikesepaneele tuleb äh, puhastada, mis tähendab seda, et ühtlasi on tarvis ka rohkem vett selleks ja kuidagi on tarvis ka lõpuks elektrienergia Euroopasse eksportida ja tegelikult projekt tõesti peaks olema rohkem suunatud Lõuna-Vahemere piirkonna riikidele. kui me vaatame, mida need riigid, välja arvatud Iisrael, maksavad elektrienergia eest, siis äh, vastavad äh, kulumäärad on oluliselt madalamad kui mujal. nii et ennekõike peaks projekt olema suunatud Lõuna-Vahemere riikidele palun katsuge vaiksemalt saalis olla. väga oluliseks riigiks siinkohal on Maroko. Maroko äsja lõi agentuuri, mis keskendub just nimelt päikeseenergia tootmisele. me oleme nüüd loomas uut, uusi partnerlussuhteid selle päikeseenergia agentuuriga Marokos jah, suur tänu, ma saan aru, et kell tiksub ja üritan teha lühidalt. minu poolt mõned märkused kliima soojenemise kohta. ja härra De Sarnase ja proua De Sarnase küsimusele vastan ka. kõigepealt taastuvenergia ja keskkond. ja kliimamuutused. mulle tundub, et kõik need kolm on omavahel seotud üks oluline muutus Vahemere piirkonna jaoks ongi just nimelt see, kuidas on muutunud sealne keskkond ja kuidas me tuleme toime selliste keskkonnamuutustega. lõppkokkuvõttes peame toimima selliselt, et võtame arvesse kõikide osapoolte huve. seal on tegemist hiiglasuure turuga ja meil peaks olema võimalik teha koostööd selliselt, et kõik liikmesriigid teevad koostööd Vahemere piirkonna riikidega, tuginedes vastavale partnerlusraamistikule. peame tagama riikide tehnoloogilise arengu ja see ongi kõige olulisem ilmselt nende projektide juures. ja tagasi selle juurde, mida ütles härra Panseri ärge arvake sugugi, et mõned liikmesriigid ei ole asjast üldse huvitatud, et neile ei paku huvi see, mis toimub lõuna pool. ja et neid huvitab ainult see, mis toimub Ida-Euroopas ma arvan, et see, et meie kuulume Euroopa Liitu, tähendabki seda, et meie seisavad väljakutsed nii lõuna suunas kui ka ida suunas. ränne, keskkond, kõik sellega seonduv on meie igapäevaseks probleemiks. ja need on piiriülesed probleemid. kui me vaatame Prantsusmaad, Itaaliat, Ühendkuningriiki, ma võiks ilmselt kõik liikmesriigid üles loetleda. ja kui me ühel hetkel leiame ennast olukorras, kus me sõltume teineteisest äh, energeetika vallas, tööstuse vallas siis äh, selge see, et me kõik seisame silmitsi üsna sarnaste probleemidega ja väga naiivne oleks mõelda, et äh, põhjariigid ei pea mõtlema selle peale, mis toimub lõunapoolsetes äh, Euroopa Liidu riikides. meie tulevik on meie ühine tulevik, me kõik oleme teineteisega seotud, teineteisest sõltuvad. Need väljakutsed, mis seisavad põhja liikmesriikide ees, on sarnased äh, väljakutsetega lõunapoolsete liikmesriikide ees. selline on meie naabruspoliitika üldine filosoofia. nii et me oleme huvitatud nii sellest, mis toimub Ida-Euroopa riikides kui ka sellest, mis toimub äh, Lõuna-Euroopa riikides. ja siis veel üks küsimus selle kohta, kuidas meie projekte hinnatakse. kõik meie projektid on kättesaadavad meie kodulehel, samamoodi vastavate hindamiste tulemused. kõiki neid uuringuid viivad läbi sõltumatud agentuurid. Need on koostatud täiesti erapooletult mida, see, mida me Vahemere riikide osas oleme suutnud ära teha, ei ole muidugi täiuslik. aga võin siiski väita, et Barcelona protsessi ja Euro-Vahemere ühenduste osas, ühenduse osas oleme saavutanud edu. ja olles töötanud äh, selle siis, selles valdkonnas alates aastast üheksakümmend kuus, võin öelda, et mind alati hämmastab see, kuidas me teinekord lihtsalt heidame kõrvale selle, mida me oleme juba saavutanud. Barcelona protsess oli edukas kõik sõltub sellest, millised on ühe või teise ambitsioonid. kui keegi kujutas enda jaoks ette selle, seda, et Barcelona protsess toob kaasa selle, et meil on võimalik saavutada rahu Lähis-Idas, siis loomulikult see eesmärk on läbi kukkunud, me pole seda saavutanud. aga ärgem olgem naiivsed sellised äh, kultuurialased algatused nagu näiteks Barcelona protsess on pannud aluse pikkadele ja kestvatele dialoogidele kui me vaatame kolme erinevat aspekti, siis Barcelona protsessi tulemused on olnud päris märkimisväärsed. kui me määrame endale sellised eesmärgid, mis on üleliia ambitsioonikad, siis selge see, et me pettume lõpptulemuses. aga olgem pragmaatilised, Barcelona protsess on olnud edukas, me peame nüüd veel sammu edasi astuma, me oleme seda juba teinud ja me peame veel täiendavalt edu saavutama. ja nüüd äh, sekretäriaadi kohta sekretäriaat on oluline sellepärast, et seal saavad kõik koos töötada konkreetsete teemade kallal. Need inimesed, kes Euroopa Liidust tööt-, Euroopa Liidus töötavad Vahemere piirkonnaga, peavad saama kusagil mingis punktis kokku saada, et kõike läbi arutada sel moel on võimalik panna paika kontakt. ja sel puhul on võimalik kõiki projekte ka rahalises mõttes ellu viia. aitäh! Äh, aitäh ja viimasena saab sõna raportöör Peijon. kallid kolleegid, aitäh teile, aitäh kõnelejatele. tahtsin öelda, et tänan teid mõlemaid teie selgituste ja analüüside eest lõppkokkuvõtteks kolm punkti. minnes selle juurde, mida ütles äh, minu kallis kolleeg, me ei saa endale lubada läbikukkumist. see tähendab seda, et me peame näitama üles Euroopa Parlamendi selget tahet ähm, Euroopa liitu kaasata aktiivselt Vahemere liitu, see on kultuuriliselt, poliitiliselt väga tähtis, majanduslikult samuti. see ei puuduta ainult immigratsiooniküsimusi. Euroopa ei suuda oma rolli ülemlastes maailmas mängida, kui ta ei tegele oma naabritega. ma arvan, et äh, siin äh, mõningate saadikute poolt üles näidatud kõhklused on täiesti normaalsed, kuid me ei saa selle, selliste kõhkluste juurde jääda, me peame kaugemale jõudma, minema. teine küsimus. on tegu poliitilise ja filosoofilise küsimusega, siin on räägitud sekretariaadist. kõik need, kes on kaasatud Lähis-Ida küsimuse lahendamisse, teavad, et et ainult sellises sekretariaadis näeme sama laua taga äh, Iisraelasi ja äh, palestiinlasi meil on vaja teha suuri edusamme. ning äh, ma arvan, et äh, mõtteviis, mis meile on lähedane, äh, selles osas ma rääkisin Palestiina peaministriga, palestiinlased tervitavad igasuguseid protsesse, mis viivad meid rahule lähemale selles piirkonnas ja ma arvad, ja ma arvan, et, et Vahemere Liidu institutsionaalne areng on üks selliseid elemente, mis äh, võimaldab meil lahendusteni jõuda ning kolmas küsimus on see, et äh, siin on tegu küsimusega, millest me väga põhjalikult rääkida ei saa, kuid mis on oluline, meil on vaja äh, ka institutsionaalne lahendus Vahemere Liidu parlamentide liikmetele äh, väga head on sekretäriaat, investeeringud, väga tore, kuid Euroopa Parlamendile tuleb samuti roll leida. praegusel hetkel ei ole küsimus veel väga selge, me ei tea, kuidas tegutseda mitte ainult eelarve pädevate institutsioonidena, vaid kuidas teha hinnanguid, projekte koostada, kuidas osaleda arutelus, mis meie jaoks on oluline samuti tuleb kaasata kodanikuühiskond. me peame tegema kõik selleks, et Euroopa Parlament saaks kaasatud mitte ainult eelarvelistes küsimustes, vaid kogu selle projekti, koostööprojekti arendamises. ma räägin seda sellepärast, et me saame, meie saame kõige edukamalt teha koostööd oma kolleegidega äh, Vahemere lõunaosa äh, riikide parlamentidest. suur tänu teile! Eh, ringrazio anch'io per l'eccellente relazione e dichiaro chiusi i lavori. Grazie colleghi. Suur tänu kolleegidele. Bene, kolleegid, se volete prendere posto, per favore, chi deve... kallid kolleegid, palun võtke kõik istet. ja need, kes äh, peavad ära minema, palun minge ära ja minge kiiresti. meil on tarvis hääletada päris mitme raporti üle, muudatusettepanekuid on samuti päris palju ja pärast seda toimub veel laiendatud juhatuse koosolek, nii et me oleme üsna ajahädas. palun pange kõik oma elektroonilised hääletuskaardid masinatesse, et saaksime kontrollhääletamise läbi viia. ma ei tea, kas peaksime kontrollima praegu või, või vaatame siis, kuidas hääletamise käigus asjad lähevad kõigepealt kolleeg Lahpilleri eelnõu muudatusettepanek neli võeti tagasi, muudatusettepanek kakskümmend kaks raportööri poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm raportööri poolne muudatusettepanek poolt, vastu, heaks kiidetud. suuline muudatusettepanek raportööri poolt, number kuus, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. seitse võeti tagasi, muudatusettepanek kakskümmend neli raportööri poolt, kes poolt, vastu, heaks kiidetud nagu alati, ma ei küsi erapooletuid. kui keegi soovib kommenteerida, siis palun tehke seda muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, heaks kiidetud. kakskümmend viis äh, poolt, vastu, heaks kiidetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, heaks kiidetud kaksteist poolt, vastu, heaks kiidetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, heaks kiidetud. neliteist poolt, vastu, heaks kiidetud. viisteist poolt, vastu, vastu võetud. kuusteist, seitseteist, kaheksateist koos, kes poolt, vastu, heaks kiidetud. üheksateist poolt vastu, heaks kiidetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud kakskümmend üks poolt, vastu, heaks kiidetud kaks eh, poolt, vastu, vastu võetud kolm, poolt, vastu, heaks kiidetud elektrooniline hääletamine äh, arvamuse projekti üle muudetud kujul, hääletamine on avatud. ootame, kuni kõik on hääletanud. paar sekundit veel. tundub, et kõik ei ole hääletanud. aga nüüd viiskümmend seitse poolt, äh, kaks vastu, üks erapooletu, heaks kiidetud, õnnitlused raportöörile nüüd edasi raporti eelnõu kolleeg Donjon, esimene punkt, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. kuus, Bobus Kukaltieri, kes poolt, vastu, heaks kiidetud seitse Püdikofer Branter poolt, vastu, heaks kiidetud. kaheksa Janis Barnora Garcia poolt, vastu, heaks kiidetud. suuline muudatusettepanek üks, raportöör, kes poolt, vastu, heaks kiidetud. üheksa Lösing poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss üks, raportööri poolt, kes poolt, vastu vastu võetud. edasi muudatusettepanek kaksteist, teised võeti tagasi, Gomes äh, poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, Koba, Pasku ja Gualtieri, kes poolt, vastu, heaks kiidetud. neliteist, Koba, Pasku, Gualtieri, poolt, vastu, vastu võetud. viisteist, samad, poolt vastu, vastu võetud. kuusteist, kes poolt, vastu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kaks, Koval van Orden, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. edasi kompromiss kaks, raportööri poolt, poolt, vastu, vastu võetud edasi kakskümmend neli punkt viis, siin on kolm erinevat osa, esimene osa, kes poolt, vastu, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmas osa, kes poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend viis Püdikohver Brandner, kes poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend seitse Van Orden, kes poolt, vastu tagasi lükatud. kakskümmend seitse Petikofer Brandner, kes poolt, vastu, vastu võetud. Suule muudatusettepanek kolm, raportöör, kes poolt, vastu, vastu võetud. edasi kakskümmend üheksa Kelam, vast-, poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend Janis Põrnuerva Kasila, poolt, vastu, vastu võetud kolmkümmend üks, DAF, kaks osa, esimene osa, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. teine osa, kes poolt, kas tahate kontrollida esimest osa, muudatusettepanek kolmkümmend üks, elektrooniline hääletamine hääletamine lõppenud, tulemus kakskümmend üheksa vastu, kolmkümmend kolm poolt, üks erapooletu, seega vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt, vabandust, teine osa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks Van Orden, kes poolt, vastu tagasi lükatud, kolmkümmend kolm tahv, kes poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend neli, Pütikofer Brandner poolt, vastu, vastu võetud, kolmkümmend viis, kes poolt, vastu, heaks kiidetud, kolmkümmend kuus, kes poolt, vastu, vastu võetud, kolmkümmend kuus ei hääleta, kolmkümmend kaheksa, kes poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kolm, raportöör, kes poolt, vastu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek nelikümmend kuus, Kaaler, kes poolt, vastu kui te kätt ei tõsta, siis ma ei näe, kuidas te hääletate. uuesti, nelikümmend kuus, kes on poolt? nii, nüüd on juba parem. seega vastu võetud. nelikümmend seitse, kes poolt? väga hea, vastu, vastu võetud. nelikümmend kaheksa, poolt, vastu, erakordne, suurepärane, tagasi lükatud nelikümmend üheksa, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend vabandust, mul on vale lehekülg, äh, viiskümmend kaks. nii, viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu tagasi lükatud viiskümmend kolm poolt, vastu, heaks kiidetud viiskümmend neli, viiskümmend kolm, hästi, viiskümmend kolm elektrooniline hääletus kontrollime. hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud? kolmkümmend kolm vastu, neli, kolmkümmend üks poolt, seega tagasi lükatud, viiskümmend neli, kes poolt, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend viis, kes poolt, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend kuus, kes poolt, vastu, vastu võetud viiskümmend seitse poolt, vastu vastu võetud viiskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, tagasi lükatud viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud kuuskümmend, kes on poolt, vastu, vastu võetud suunamuutusettepanek neli raportöörilt, kes on poolt, vastu, vastu võetud kuuskümmend kaks, kes on poolt vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend kuus, kes on poolt minu arust oli selge, me lükkasime selle tagasi, me juba hääletasime. ma ei tea, kas me saame minna tagasi. minu jaoks oli selge, et see oli tagasi lükatud, ma küsin sekretäriaadilt. kas me saame uuesti hääletada? kuuskümmend viis. elektrooniline hääletus viiskümmend kaks vastu, üheksa poolt. seega üsna selgelt tagasi lükatud. kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu vastu võetud kuuskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, vastu võetud kuuskümmend üheksa, kes poolt, vastu, tagasi lükatud seitsekümmend, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud seitsekümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, see teine osa, kes on poolt, vastu vastu võetud seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud seitsekümmend viis, ei hääleta, seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa, kes poolt, vastu, tagasi lükatud seitsekümmend üheksa, kes poolt, vastu tagasi lükatud kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud kaheksakümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud kaheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, vastu võetud kaheksakümmend kolm, kes poolt, vastu, vastu võetud kaheksakümmend neli, kes poolt, vastu, tagasi lükatud kaheksakümmend viis, kes poolt, vastu, tagasi lükatud kaheksakümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek viis raportöörilt, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu tagasi lükatud, üheksakümmend viis, üheksakümmend viis on tagasi võetud mm.. hästi. siis üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse, kes poolt, vastu, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa, kes on poolt vastu, tagasi lükatud. tundub, et ei tõsta enam korralikult kätt või ma ei näe. üheksakümmend üheksa, kes on poolt? aitäh. vastu, vastu võetud, sada, kes poolt, vastu, tagasi lükatud, suuline muudatusettepanek üheksa raportöörilt, kes on poolt, vastu, vastu võetud sada kolm, kes on poolt, vastu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek eh, kümme, kes on raportöörid, kes poolt, vastu, vastu võetud. edasi sada viis, kes on poolt, vastu, vastu võetud edasi plokina sada kuus, sada kümme, sada kolmteist, sada viisteist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, sada seitse, kes poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kaheksa, kes poolt, vastu, tagasi lükatud, sada üheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, sada üksteist, kes on poolt ai sada neliteist või mis valesti on? sada üksteist ikkagi. ma ütlesin, et see on heaks kiidetud. saja üheteistkümne puhul ma ei saanud aru, milles küsimus oli. sada üksteist siis, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kaksteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek üksteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kaksteist raportöörilt, kes poolt, vastu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt vastu, tagasi lükatud sada neliteist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. härra Lantserat. kui sotsiaaldemokraadid ja liberaalid hääletavad koos, siis see on ju enamus, aga te ütlete kogu aeg tagasi lükatud nii et kontrollige hoolikamalt, seda on juba paar korda juhtunud, et te äh, olete valesti tulemust teatanud. kas te tahate, et äh, muud, sulle muudatusettepanek kolmteist elektrooniliselt hääletame? ma ei tea, missugust me just hääletasime, aga oli üks hääletus, kus siinpool kõik hääletasid poolt ja teie ütlesite, et äh, tagasi lükatud. see ei saa lihtsalt nii olla no mi ricordo neanch'io, comunque... Ehm, ka mina ei mäleta, missugune see oli. kas te soovite elektroonilist hääletust kolmeteistkümnenda osas? hästi, sulle muudatusettepanek kolmteist, elektrooniline hääletus. hääletamine lõppenud kolmkümmend üks vastu, kolmkümmend kolm poolt, erapooletuid ei ole. kui on sellised äh, väikesed erinevused ja kui te kätt ei tõsta korralikult, oli üks äh, Itaalia näitleja muide ja tihti, kui ta esines, siis äh, kuulis auditooriumilt kuulge nüüd hääl. niisiis, edasi sada kuusteist. poolt, vastu, tagasi lükatud sada seitseteist. poolt, vastu, tagasi lükatud sada kaheksateist. poolt, vastu, selge, tagasi lükatud sada kaheksateist vastu tagasi lükatud sada kakskümmend. sama nagu eelmine, sada kakskümmend üks, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks, sada kakskümmend viis koos, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud elektrooniline hääletus, sada kakskümmend kolm, esimene osa. hääletamine lõppenud. kolmkümmend neli vastu, kolmkümmend poolt, tagasi lükatud teine osa, sada kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli, kes poolt, vastu vastu võetud sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, vastu võetud sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu vastu võetud sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu võetud sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, sada kolmkümmend kaks, tagasi võtta kakssada kakskümmend kaks ja kakssada kakskümmend kolm, sest see küsimus on hõlmatud teiste muudatusettepanekutega. Va bene, allora il centotrentadue lo saltiamo e poi mis sekretariato mi- sada kolmkümmend kaks siis jääb vahele ja sekretäriaat ütleb siis mulle teiste kohta. sada kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, vastu võetud, teine osa, kes poolt, vastu tagasi lükatud? ei, hästi. Hmm. sada kolmkümmend viis, teine osa elektrooniline hääletus. hääletamine lõppenud. kolmkümmend kuus poolt, kakskümmend neli vastu, vastu võetud sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud sada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud sada kolmkümmend üheksa, see võeti tagasi, sada nelikümmend, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, sada nelikümmend üks, kes on poolt vastu, tagasi lükatud sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, vastu võetud sada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, vastu võetud. sulle muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek viisteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, vastu võetud sada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, vastu võetud, sada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, sada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud, sada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud sada neli, sada viiskümmend, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, sada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, vastu võetud, sada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, vastu võetud, sada viiskümmend kolm, kes poolt, vastu, tagasi lükatud, sada viiskümmend neli, kes poolt, vastu, vastu võetud, sada viiskümmend viis, kes poolt, vastu, vastu võetud sada viiskümmend kuus, kes poolt, vastu, tagasi lükatud sada viiskümmend seitse, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa, osade kaupa hääletus, esimene po-, osa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, teine osa, kes poolt, vastu, vastu võetud, sada viiskümmend üheksa, kes on poolt vastu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend poolt, vastu. minu meelest tagasi lükatud, sada kuuskümmend üks. kes on poolt? vastu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaks, kahes osas, hääletame esimest osa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, teine osa, poolt, vastu vastu võetud. sada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis, osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, vastu võetud. sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse. poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, kes vastu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend üheksa, poolt, vastu, vastu võetud. sada seitsekümmend, poolt, vastu tagasi lükatud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. ja lõige nelikümmend kaheksa, selles osas me ei hääleta. sada seitsekümmend kolm edasi, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend neli, ka ei hääleta. sada seitsekümmend viis poolt hääled, vastu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud. sada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu see on heaks kiidetud, kompromiss viis, kes on poolt, vastu, samuti vastu võetud. sada seits-, sada kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, heaks kiidetud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, heaks kiidetud. sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu vastu võetud sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastuhääled heaks kiidetud. sada üheksakümmend, kes on poolt, kes vastu, vastu võetud. sada üheksakümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kolm, kes on poolt, kes vastu vastu võetud. kompromissettepanek kuus, kes on poolt? vastu? heaks kiidetud. sada üheksakümmend üheksa, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. kakssada. seda me ei hääleta. kakssada üks. kakssada üks, kes on poolt? vastu, vastu võetud kakssada kaks poolt, vastuhääled, tagasi lükatud kakssada kolm, seda me ei hääleta, kakssada neli poolt, vastu, tagasi lükatud kakssada viis poolt, vastuhääled, tagasi lükatud kakssada kuus, kes on poolt, kes vastu tagasi lükatud. kakssada seitse poolt, vastuhääled, tagasi lükatud. kakssada kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kümme, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. kakssada üksteist poolt, vastu heaks kiidetud kakssada kaksteist poolt, vastuhääled, vastu võetud. kakssada kolmteist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada neliteist, poolt, vastu, vastu võetud. kakssada kuusteist, poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada viisteist, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. kompromiss seitse kahes osas, esimene osa, hääletame seda, kes on poolt. vastu. vastu võetud, teine, teine osa, kes on poolt. vastu. ja vastu võetud. ja nüüd edasi, muudatus kakssada kakskümmend kaks. see võeti ka tagasi, nii et lähme edasi. kaks, kaks, kolm ka see on tagasi võetud, nii kaks, kaks, neli, kes on poolt? vastu, tagasi lükatud, kaks, kaks, viis poolt, vastu, tagasi lükatud, kaks, kaks, kuus poolt, vastu, vastu võetud, kaks, kaks, seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, kaks, kaks, kaheksa poolt, kes on vastu heaks kiidetud. kaks, kaks, üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks, kolm, kakssada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kaks, kolm, üks poolt, vastuhääled, tagasi lükatud. kaks, kolm, kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek number üks, Tšahv, see on vastu võetud. järgmine muudatus number kaks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. järgmine muudatus kolm, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. number neli, poolt, vastu, vastu võetud. niisiis lõpphääletus, elektrooniline hääletus, hääletamine on praegu alanud, palun. Grazie. Chiusa la votazione. hääletamine on selleks korraks lõppenud. nelikümmend kaheksa poolthäält, kuus vastuhäält, kuus saadikut jäid erapooletuks nii et valdav enamus toetab raportööri Dejani palju õnne. see on heaks kiidetud. suur tänu kõigile osalemast. jah, kas keegi tahab midagi öelda? der GUE zur Abstimmung zu diesem ähm, Suur tänu, mis puudutab GUE fraktsiooni, siis ma tahan öelda seda, et äh, ka meil on üks omapoolne raport äh, selle dokumendi kohta, me kindlasti esitame selle õige pea, aitäh! suur tänu, see muidugi käib meie täiskogu kohta, selge. nii et äh, kõigepealt hääletame jah seda ja täiskogul jätkame sealt, kus pooleli jäi. ja nüüd läheme edasi. kalandusraport, äh, muudatus kakskümmend üks lõige üks, kes on poolt? tagasi lükatud. palun andke käega märku. Läheme edasi ühise välis- ja julgeolekupoliitika juurde. muudatus kakskümmend üks. sekretäriaat ütles, et võib-olla ei ole päris selge, mida me hääletame. me hääletame me hääletame ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ja aastaaruannet aasta kohta kaks tuhat kaheksa hääletame esimest ja teist muudatust. Need on juba hääletatud, läheme edasi kolmanda juurde. selgitan veel kord. nüüd on vast enam-vähem selge, mida me teeme, mida me hääletame. võib-olla alustame uuesti punktist A, sest inimestele jäi selgusetuks, mida me hääletame, kas see on ühine välis- ja julgeolekupoliitika või mitte. nagu selgus, see on ühine välis- ja julgeolekupoliitika. selge, muudatus kakskümmend üks uuesti, kes on poolt, vastu tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud. kompromissettepanek number üks, kes on poolt, vastuhääled, see on heaks kiidetud. nüüd läheme edasi muudatusega kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud suuline muudatusettepanek, kes on poolt? vastu, heaks kiidetud. ja nüüd muudatus kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu. vastu võetud kolmkümmend kaks, poolt. vastu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaks, poolt, vastu, vastu võetud suuline muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, kes on vastu, heaks kiidetud. muudatus kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend, muudatus nelikümmend üks, muudatus nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromissettepanek hääletame ikkagi elektrooniliselt, kontrollime üle, hääletame muudatust nelikümmend üks. hääletage palun. Oh, Ci sono ancora otto persone che non hanno votato. kaheksa inimest on veel puudu, hääletame, hääletame. kolm inimest, palun andke oma hääl. Teie kolm, palun võtke osa hääletamisest eh,. Ventotto ja tulemuseks on kakskümmend üheksa poolthäält, kakskümmend kaheksa vastuhäält. napp enamus, muudatus on vastu võetud. nii et selline foto finiš. kompromiss kolm, kas on poolt? vastu, vastu võetud. nelikümmend neli, kes on poolt? vastu, heaks kiidetud. nelikümmend viis poolt vastuhääled heaks kiidetud. nelikümmend kuus. kompromiss juba hõlmas selle muudatusettepaneku, nii et nelikümmend seitse samamoodi. hääletame neljakümne seitsmendat, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud elektrooniliselt kontrollime üle, hääletame neljakümne seitsmendat muudatusettepanekut. palun hääletage. Quattro persone che non hanno votato. neli inimest tundub, et on loobunud hääletamisest. ma ei mõista seda kakskümmend seitse vastuhäält, kakskümmend kaheksa poolthäält, heaks kiidetud muudatusettepanek nelikümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. kompromissettepanek neli, kes on poolt, kes on vastu, heaks kiidetud. nüüd läheme edasi, muudatus number viiskümmend, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud härra Salafranco, palun, kas soovite sõna praegu? teeksin ettepaneku eh, lisada suuline muudatusettepanek lõigule kaheksa, mis ütleks, et rõhutab Euroopa välisteenistuse käivitamine eh, tuleb teha respekteerides eh, meie eelarvepädevust ja samuti ka meie personali tõhusust. aitäh! Va bene, allora ci sono accordi, c'è accordo su. selge, kas me oleme selles osas eh, ühel meelel, kas te olete nõus härra Salafranco ettepanekuga? kes on poolt, vastu? keegi vastu ei ole? väga kena. Läheme edasi, see on vastu võetud. number viiskümmend, viiskümmend üks kompromiss on vastu võetud, nii et see langeb ära. edasi viiskümmend kolm, osude kaupa hääletus, hääletame esimest osa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, teine osa, poolthääled, vastuhääled, heaks kiidetud. viiskümmend neli, samuti osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, teine osa, poolthääled, vastuhääled, vastu võetud kompromissettepanek number viis, kes on poolt? vastu, vastu võetud. nüüd lähme edasi muudatuse viiskümmend kaheksa juurde, kes on poolt? vastu, tagasi lükatud nii, nagu ma arvasingi, tahate elektrooniliselt hääletada. muudatus number viiskümmend kaheksa, hääletamine on alanud, palun Ah, uno solo che non vota, magnifico. Allora chiudiamo la votazione. üks isik endiselt eirab hääletamist, aga sellegipoolest hääletamine on lõppenud, kolmkümmend viis häält poolt, kakskümmend kolm häält vastu. see on heaks kiidetud, tõesti, väga põhjendatud oli teie soov elektroonilise hääletuse järele. muudatus kuuskümmend üks, poolt, vastu, vastu võetud kuuskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu heaks kiidetud. kompromissettepanek kuus. ma tahan siinkohal ära märkida seda, et meil on toimunud väike muudatus selle kompromissi teksti osas. see on üks uus lause lisatud. Wakens the independence. Questa è la piccola modifica che è stata apportata e che propongo alla vostra votazione see on muidugi väga väike muudatus, selline väike nüanss, aga palun võtke seda siiski arvesse hääletamisel. muudatus kuus väikese täiendusega, kes on poolt, kes on vastu, heaks kiidetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu, tagasi lükatud hääletame ikkagi elektrooniliselt üle, kuuekümne kaheksandat muudatust, palun. solito giallo del eh, collega Dormiente, ventisei a trentadue. keegi meie hulgast on tukkuma jäänud kolmkümmend kaks poolthäält, kakskümmend kuus vastuhäält, see on vastu võetud. kuuskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, heaks kiidetud. seitsekümmend poolthääled, vastuhääled, vastu võetud. seitsekümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastuhääled, tagasi lükatud. seitsekümmend viis, kes on poolt kes on vastu? minu meelest tagasi lükatud, aga muudatus seitsekümmend viis, hääletame elektrooniliselt, palun. hääletamine on lõppenud kakskümmend üheksa, kakskümmend üheksa, seega muudatus langeb ära. see on siis tagasi lükatud, seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud. suuline ettepanek kolm, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. kompromissettepanek seitse kas saate seitsmekümne kaheksandat ka kontrollida? olgu, muudatus seitsekümmend kaheksa, hääletame elektrooniliselt. hääletamine on alanud. kolmkümmend neli häält poolt, kakskümmend viis häält vastu. seega see on vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud seitsekümmend üheksa poolthääled, vastuhääled, tagasi lükatud. kaheksakümmend, kes on poolt? kaheksakümmend langeb ära, kui kompromiss seitse langeb, nii et läheme edasi kompromissiga number kaheksa. siin on tarvis täiendavaid selgitusi. me hääletame kompromissi kaheksa kahes osas kompromissi esimene osa on siis kogu tekst, välja arvatud sõnad and gender balance, see jääb välja. nii et ilma nende sõnadeta, kes on poolt? vastu? minu meelest on see vastu võetud. ja nüüd hääletame teist osa kus gender balance on tekstis sees, kes on poolt? vastu? vastu võetud. ja nüüd muudatus number kaheksakümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, peame seda elektrooniliselt hääletama. muudatusettepanek kaheksakümmend kuus. hääletage. Oh, perfetto, 61, 61, tutti hanno votato, 30 contrari, 25. nii, kõik on oma hääle andnud, kakskümmend viis poolthäält, kolmkümmend vastuhäält, tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. Favorevoli Voti contrari. poolt, vastu, tagasi lükatud kaheksakümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud teine osa, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. üheksakümmend, kes on poolt, vastu, vastu võetud. üheksakümmend üks, kes on poolt vastu. ma ei oska öelda. kui te kätt ei tõsta, siis vabandage väga. niisiis, hääletame elektrooniliselt. üheksakümmend üks, siiski vabandab esimees. elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud kolmkümmend viis poolt, kakskümmend viis vastu, vastu võetud üheksakümmend kaks poolt vastu ja vastu võetud üheksakümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud üheksakümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud üheksakümmend viis poolt, vastu, vastu võetud üheksakümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud kompromiss üheksa, kes on poolt? vastu? vastu võetud. nüüd lähme suulise muudatusettepaneku neli juurde kahes osas, esimene osa poolt, vastu, vastu võetud teine osa, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. nüüd kümme, kompromiss kümme, kes on poolt ja vastu, vastu võetud nüüd sada seitse, kes on poolt, vastu, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu. mina soovin seda üle kontrollida, me kontrollime seda elektrooniliselt ma ei näe lihtsalt, kus kohas need kõstetud käed on. sada kaheksa. hääletus on alanud. kakskümmend kaheksa poolt kolmkümmend üks äh, vastu, tagasi lükatud sada üheksa, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud kompromiss üksteist, kolmes osas esimene osa, kes on poolt ja vastu, vastu võetud teine osa, kes on poolt kes on vastu, vastu võetud. poolt vastu, vastu võetud. ning nüüd lähme saja kaheksateistkümne juurde, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud sada üheksateist, sada üheksateist, kes on poolt, vastu tagasi lükatud sada kakskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt sada kahtekümmend, hääletus on alanud. C'è una persona che non sta votando aven-. kas mõni ei hääleta? kolmkümmend neli poolt kakskümmend kuus vastu sada kakskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu ja vastu võetud sada kakskümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud sada kakskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud sada kakskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud sada kakskümmend viis poolt, vastu vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt. vabandust, ütleb esimees sada kakskümmend seitse. poolt, vastu, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt, sada kakskümmend kaheksa ma parandan ennast, ütleb esimees sada kakskümmend kaheksa langeb ära, sest me võtlesime vastu eelnevas muudatusettepanekud, nüüd sada kakskümmend üheksa kahes osas. esimene osa poolt, vastu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud, suuline muudatusettepanek viis, kes on poolt ja vastu vastu võetud sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud sada kolmkümmend üks poolt, vastu, vastu võetud sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud sada kolmkümmend neli on tagasi võetud, sada kolmkümmend viis, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud, teine, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kuus, poolt. vastu, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu vastu võetud. nüüd kompromiss, muudatusettepanek kaksteist. siin tuleb, äh, siin on palutud kahes osas hääletamist eh, kuni cooperation strategy ja pärast seda eh, niisiis Euroopa Liit kõigepealt lõige kakskümmend seitse, kes on poolt? ja kes on vastu? vastu võetud. teine osa, kogu ülejäänud lõik, kes on poolt? ja vastu? vastu võetud selles punktis lähme kolmekümne kaheksa juurde, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek seitse, siin on toimunud muutus. hääletagem seda, viimane, viimased sõnad prospects of integration into EU lähevad nende asemel tulevad sõnad European perspective, kui te olete nõus, siis eh, paneme selle hääletusele väikese muudatusega, kui te nõus olete, väga hea. nii, siis esimene osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, vastu võetud kolmkümmend üheksa on tagasi võetud, kompromiss kolmteist. see, siin on samuti väike muutus toimunud, nimelt seitsmendas reas on mutual respect, lisatakse reciprocity. kui te olete nõus selle pisikese muudatusega, mutual respect and reciprocity kas te olete nõus sellega? kes on poolt ja vastu? vastu võetud. nüüd sada nelikümmend kuus, mis hääletatakse, mida hääletatakse kahes osas, esimene osa poolt, vastu, tagasi lükatud teine osa poolt, vastu, vastu võetud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. sada viiskümmend poolt, vastu, vastu võetud. sada viiskümmend üks langeb ära, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, sada viiskümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu vastu võetud, teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud, sada viiskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud, sada viiskümmend viis langeb ära, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, vabandage, aga asi polnud sugugi mitte selge nüüd elektrooniline hääletus sada viiskümmend kuus. kui te häält ei, kui te kätt ei tõsta, siis pole midagi teha. nii, hääletus on lõppenud, kolmkümmend üks poolt, kakskümmend kuus vastu, vastu võetud sada lange, viiskümmend seitse langeb ära, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu tagasi lükatud, sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud, sada kuuskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kolm poolt vastu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud sada kuuskümmend viis, seda me ei hääleta, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud sada kuuskümmend seitse, kahes osas esimene osa poolt, vastu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud minu meelest. Teile tundub, et ei ole? siis kontrollime hääletust elektrooniliselt. hääletus on alanud. Manca sempre una presente. jälle üks hääletaja on puudu. kolmkümmend kolm poolt, kakskümmend neli vastu, sada seitsekümmend üheksa poolt vastu, vastu võetud eh, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu. vabandust, sada kuuskümmend kaheksat eh, ei hääletata, sest see on samasugune nagu sada seitsekümmend üheksa, nii et sada kuuskümmend üheksa nüüd poolt, vastu vastu võetud. suuline muudatusettepanek üheksa, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. sada seitsekümmend ei hääleta nagu ja sada seitsekümmend ühte ja seitsekümmend kahte, mitte sada seitsekümmend kolm, kes on poolt ja vastu tagasi lükatud sada seitsekümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud sada seitsekümmend viis poolt, vastu, vastu võetud sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud sada seitsekümmend kaheksa langeb ära, sada kaheksakümmend poolt, vastu vastu võetud, sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. nüüd põhjendused, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, vastu võetud, neljas kahes osas, esimene osa poolt, vastu, tagasi lükatud teine osa poolt vastu, vastu võetud muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, äh, ta langeb äh, ära, lükatakse tagasi, kompromiss neliteist. vabandust, kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. nüüd lähme seitsme juurde, esimene osa poolt, kahes osas vastu tagasi lükatud teine osa poolt, vastu, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksa langeb ära, kümnes poolt, vastu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kümme poolt, vastu, vastu võetud muudatusettepanek kolmteist, põhjendus D poolt, vastu, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, tagasi lükatud kuusteist, poolt, vastu, tagasi lükatud seitseteist poolt vastu, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, vastu võetud. kahekümnest lähme üle ja volitused üks poolt vastu tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, vastu võetud. ning nüüd eelarvekomisjoni arvamus, esimene poolt, hääletame korraga. ei, siiski eraldi eelarve üks poolt, vastu, tagasi lükatud. eelarve neli poolt, vastu, vastu võetud. eelarve kaheksa poolt, vastu, vastu võetud. eelarve üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksa, äh, eelarve kümme poolt, vastu tagasi lükatud. lõpphääletus, see on elektrooniline. hääletus on alanud. kolm inimest pole hääletanud veel. keegi ei saa teie eest seda teha. nii, viiskümmend üks poolt, neli vastu, üks erapooletu nii et raport vastu võetud, õnnitleme raportööri. palun. Eh, palun, suur tänu teile, esimees. nagu mul oli võimalik juba öelda koordinaatorite kohtumisel, kavatseme esitama ta vähemusraporti, sest me oleme, meie jaoks jääb väga kaugeks see raport eh, oma äh, E, iseloomuga, ma olen, avaldan heameelt teie endi pärast, kuid ma pean ütlema, et noh, meile see raport ei sobinud. suur tänu, e, väga härrasmehelik, väga rüütellik teie poolt. kuid loomulikult on teil täiesti e, õigus esitada vähemusraport täiskogule, nagu te seda juba olete öelnud. nüüd järgmine raport see on Kaaleri raport. see puudut-, siin on ainult üks muudatusettepanek, kes on poolt ja vastu, vastu võetud. ning elektrooniliselt hääletame raportit, kogu raportit. Abbiamo ancora qualche collega che sta prestandosi al voto. ma loodan, et kõik kolleegid hääletavad. niisiis, viiskümmend kolm hääletas, viiskümmend poolt, keegi pole vastu, kolm erapooletut, palju õnne raportöörile ning sellega on tänane hääletus lõppenud. ning meil toimub laiendatud juhatuse koosolek kohe kui ähm, äh, asjast mitte huvitatud